Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. kallid kolleegid, palun võtke istet. Ich möchte den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Venemaa kaubanduspoliitika ja tegelikult ka energiapoliitika ja poliitilise relvana kasutatakse kaubanduspoliitikat siis naaberriikide vastu, praegusel hetkel eriti Ukraina vastu, aga mitte ainult Ukraina vastu. olles ära kuulanud selle, mida Moskvas öeldakse ja need meetmed, mida me näeme ja mulle tundub, et ühes pressiavalduses toodi seal ka välja selle koostöös härra Sarsvolski. sellised meetmed ei ole vabas Euroopas vastuvõetavad. Helsingi leping, mis sõlmiti seitsmekümnendatel, mis ikka veel kehtib ja millele on ka Venemaa alla kirjutanud, ütleb, et iga riik võib ise otsustada vabalt oma õiguste üle, oma suhete kohta, liitude, lepingute sõlmimise kohta ja nii edasi. see on rahvuse õig-, rahvusvahelise õigusega ja lepingutega paika pandud ja Venemaa meetmed on Helsingi lepingu vastu tahaksin teile meenutada, et Venemaa on ka WTO liige ja ka WTO riigina rikub ta reegleid. on täiesti selge, et igal riigil on suhteid teiste riikidega, tal on selleks õigus, see õigus on ka Venemaal ja mitte keegi meist ei ole huvitatud sellest, et Venemaa ja Ukraina suhted oleksid halvad. suhted peaksid olema hea, me soovime väheste konfliktidega Euroopat, me soovime Euroopat, kus oleks ka vähem külmutatud konflikte aga kuidas iga riik oma suhteid kujundab, on selle riigi iseenda otsustada, see on selle riigi suveräänne õigus, ka Ukraina õigus. ei meie siin Brüsselis ega ka nemad seal Moskvas ei saa mitte midagi ette kirjutada, Kiiev peab otsustama, mis suunas hakatakse liikuma, ei Brüssel ega ka Moskva saa seda otsustada jah, kui hakatakse suhteid looma, siis võib rääkida, et millised on eeltingimused ja välisministrite kohtumisest kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuus teame me, millised nõudmised tuleb täita enne Vilniuse tippkohtumist. aga otsus ise, kas neid tingimusi täidetakse, kas selles suunas hakatakse liikuma, see otsus tuleb vastu võtta Kiievisse. tahtsin seda veel kord siin selgelt välja öelda ja ma paluksin nüüd, et me ei hakkaks siin arutelu pidama Vilniuse tippkohtumise ettevalmistamise ja assotsieerimislepingu üle, vaid et me selle lühikese aja jooksul ähm, äh, mis me siin arutame, Sarasvolski ja Panseri ähm, raportit ja kolleeg Koval on ka kuulamist ette valmistamas ja enne Vilniuse tippkohtumist tuleb meil ka veel tõsiselt rääkida sellest, kuidas seda kohtumist ette valmistada äh, rääkida sellest, milliseid edusamme on tehtud ja milliseid mitte. täna tuleks välja saata selge sõnum, mis puudutab Venemaa käitumist ja sellepärast on mul väga hea meel, et Ukraina suursaadik on tulnud siia selleks, et meile selgitada olukorda ja samamoodi nagu teeb seda ka kolleeg Viigand, ähm, kes esitab äh, poolt äh, ja pärast seda toimub meil lühikene arutelu ja umbes kell kaksteist lõpetame me selle päevakorrapunkti ja siis ma paluksin, et viimane päevakorrapunkt, mis puudutab ähm, opositsioonijuhte Klitškot ja ja Tsenjuki, et nemad äh, annaksid meile oma seisukoha, juunikuus ei olnud neil võimalik seda teha, sellepärast et äh, Äh, Ukraina parlamendis toimus äh, istung, kus nad ei saanud puududa. aga juba praegu tahaksin härra Klitškot ja härra Jatsenjuki siin südamlikult tervitada. härra suursaadik, teil on sõna, palun. ja hästi lühidalt, palun. Yes. Well, thank you very much, uh, dear. suur aitäh, äh, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud tahaksin teid tänada selle eest, et te selle arutelu viivitamatult korraldasite, tegite seda esimesel tööpäeval pärast suvevaheaega. meie suvi on olnud väga töine äh, Ukraina on teinud äh, väga palju edusamme selleks, et saaks äh, sõlmida Vilniuses Ukraina Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingu ning üks olulisemaid arenguid, mida Euroopa Parlament on pidevalt oodanud, on seotud äh, siis prokuratuuri seaduseelnõuga, mis esitati kuuendal augustil Äh, vaatamata nendele sammudele, mida meie oleme astunud, on äh, veel mitmeid probleeme, mis Ukrainal tuleb äh, lahendada. tahaksin teile kinnitada, et me oleme valmis vaatamata igasugustele ultimaatumitele, hirmutamistele ja vaenulikele reaktsioonidele sõlmima assotsiatsioonilepingu Ukraina ja Euroopa Liidu vahel novembris. Ukraina integratsiooniprotsess Euroopa Liiduga on pöördumatu kaks nädalat tagasi Vene Föderatsiooni tolliteenistus eh, pani peaaegu kõik Ukraina eksportijad siis risk, riskikategooriasse ja sisuliselt tähendas see Ukraina ekspordi blokeerimist Venemaale Äh, kohustuslikud üksikasjalikud äh, kontrollid kõigi koormate üle, mis tulid Ukrainast, puudutasid nii põllumajandustooteid kui ka tööstustooteid. Ukraina ettevõtted, äh, mille vastu need meetmed olid suunatud, moodustavad kaks kolmandikku Ukraina majandusest rasketööstus, masinatööstus, keemiatööstus, mis tagavad sadu tuhandeid töökohti. Ukraina valitsus oli väga kindel ja tõsine selle probleemi lahendamise osas Äh, lahend-, üritasime seda lahendada ilma liigsete emotsio-, emotsioonidega, leidsid ähm, aset mitmed kõnelused Ukraina presidendi ja Vene Föderatsiooni presidendi vahel. Ukraina delegatsioon, mida juhtis peaminister, äh, külastas esmaspäeval Moskvat meie delegatsioon läks Moskvasse terve paketi konkreetsete ettepanekutega, mille eesmärk oli kompromisside sõlmimine ning vastastikuse mõistmise saavutamine selles osas, et assotsiatsioonilepingule siiski kirjutatakse alla. meie olime valmis paika panema kõik vajalikud mehhanismid selleks, et leida tõhusaid lahendusi strateegilise partnerluse vaimus. kahjuks läbirääkimiste tulemused äh, võib aga kokku võtta äh, härra Klaasjevi Putini nõuniku sõnadega, kes ütles, Ukraina äh, lakkab meie jaost olemas äh, strateegiline äh, partner, lakkab olemas rahvusvahelise õiguse subjekt. kõik Ukraina sammud tuleb kaubanduse vallas Ukrainal edaspidi koordineerida Euroopa Liiduga ja Moskva teatas, et veab, seab sisse spetsiaalse tollikontrolli režiimi, kui Kiiev allkirjastab assotsiatsioonilepingu Äh, viiakse sisse ühtne äh, tollitariif kõikidele Ukrainast tulevatele kaupadele. see on reaalsus äh, ning ähm, Need on siis need probleemid, mis meid ees ootavad pärast edukat Vilniuse tippkohtumist. sellised sammud on kahjulikud kõigile, sealhulgas ka Venemaale ja Euroopa Liidule Äh, strateegia, mida Moskva ellu rakendab, ähm, on selline, mida rakendatakse ellu äh, vaatamata kohustusele äh, hoiduda majanduslikest survemeeting, survemeetmetest, mitte rikkuda Ukraina suveräänsust ning mitte üritada endale saavutada mingeid eeliseid. tegemist on tuhande üheksasaja üheksakümne neljanda aasta Budapesti memorandumiga. lugupeetud saadikud tahaksin avaldada teile tunnustust nende avalduste eest, mida Euroopa Parlamendi saadikud on juba teinud. erinevate fraktsioonide esindajad on teinud selles küsimustes. tahaksin te tänada selle eest, et Euroopa Liit on aktiivselt osalenud selles protsessis, samuti hindame komisjoni eh, avaldust, eh, eh, milles nimetati Moskva käitumist lubamatuks. aga Euroopa Liit peaks minema kaugemale deklaratsioonidest. ma leian, et Euroopa Liidu äh, reageering peaks sisaldama aruka kombinatsiooni nii moraalsest kui poliitilisest toetusest Ukrainale. kõigepealt äh, Ukraina äh, on vaja konsol-, konsolideerida kõik need poliitilised jõud, kes toetavad assotsiatsioonilepingu sõlmimist. teiseks, Euroopa Liit peaks äh, samuti rõhutama seda, et kahekümne esimesel oktoobril äh, langetatud otsuses otsustati edasi minna assotsiatsioonilepingu sõlmimisega, samuti on äh, Äh, oluline rõhutada, et assotsiatsioonilepingu sõlmimine on võimalik ainult Euroopa Parlamendi nõusolekuga. me loodame teie peale, et te annate selle nõusoleku peatselt pärast lepingu allkirjastamist. neljaks me peame, neljandaks me peame tõhustama kontakte Euroopa Liidu institutsioonide juhtide vahel, Euroopa Liidu äh, liikmesriikide juhtide, Ukraina ja Venemaa juhtide vahel ning meil on vaja laiapõhjalisi äh, selgituskampaaniaid äh, mis äh, tutvustaksid assotsiatsioonilepingu äh, hüvesid kõigile osapooltele, Ukrainale, Euroopa Liidule ja ka Vene Föderatsioonile, arvestades siis selle lepingu poliitilisi, äh, majanduslikke ja muid aspekte. Euroopa Liit võiks avada oma turu teatud Ukraina toodetele, loomulikult kui need tooted vastavad Euroopa Liidu standarditele ning lõpetuseks tuleks kiirendada Euroopa Liidu mikrofinantsabi väljamaksmist Ukrainale ja samuti tuleks jätkata eelarvetoetuse programmidega. ma loodan, et Euroopa Liit on nagu alati julge, valvas ja tegeleb selle küsimusega. Euro-, Ukraina äh, täidab oma äh, ülesanded, äh, mis tulenevad kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembri Välisasjade Nõukogu järeldustest, viib ellu need sammud, mis on vajalikud assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Ähm, eile toimusid siin Brüsselis kõrgetasemelised äh, konsultatsioonid, kus selgus, et me oleme õigel teel, me peame kriteeriumitest kinni. kallid sõbrad, möödunud nädalal me tähis, tähistasime oma iseseisvuse kahekümne teist aastapäeva. sellel päeval ütles Ukraina president väga selgelt välja, et Ukraina jaoks on assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga äh, väga oluline ajend selleks, et edasi rajada kaasaegset Euroopa riiki hiljutised sündmused üksnes tõestavad, et meie ühine töö, mida me Ukraina nimel teeme, Ukraina tuleviku nimel Euroopa Liidus, on jõudnud väga otsustavasse faasi. suur aitäh tähelepanu eest ja veel kord, härra Prokk, aitäh, et te korraldasite selle arutelu nii õigel ajal. suur tänu. suur tänu, härra esimees, selle võimaluse eest augustikuus rääkida Venemaa ja Ukraina vaheliste kaubandussuhete kriisist, mis lahvatas augustikuus. kahjuks äh, on see juba kujunenud kombeks, et sellised äh, tõsised äh, küsimused tõusetuvad kas detsembris või augustis ja seega on väga oluline, et me reageeriksime kiiresti. võib-olla esimest korda Euroopa Liidu välispoliitika ajaloos on äh, sõlmitud kümned kaubandus või vabakaubanduslepingud ja kolmas riik on äh, taolisele lepingule nii valuliselt reageerinud. ega see ei ole midagi üllatavat ja uut, me oleme viis aastat äh, läbirääkimisi lepingute osas pidanud kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani, see aastal kaks tuhat kaksteist sai siis valmis ja loodetavasti paari kuu pärast ka allkirjastatakse nii et äh, tegemist on siis reaktsiooniga, mis on väga jõuline arengule, mis äh, väljendas Ukraina rahva soovi äh, läbirääkimisi pidada, vaatamata sellele, kes istus valitsuses, enamuse, e, e, kõik valitsused, kellest iganes nad ka siis koosnesid, neid läbirääkimisi pidasid. Äh, suursaadik selgitas olukorda täiesti õigesti, ähm, olukord Venemaa-Ukraina piiril äh, on tänaseks normaliseerunud, äh, kaupade ja teenuste vaba liikumine on väga oluline mõlema riigi majanduslikuks heaoluks ja me eeldame, et see nii ka jääb nüüd põhimõttelised küsimused. Euroopa Liit on üles kutsunud mõlemaid osapooli tagamaks selle, et leitaks kahepoolne kokkulepe vastavalt õigustele ja kohustustele, mille on võtnud mõlemad osapooled WTO liikmetena ja härra esimees tuletas meelde, et ähm, rahvusvaheline õigus äh, WTO-st on see, mis kaubandussuhteid reguleerib kuigi võib-olla praeguseks leiti praktilised lahendused, on viimase kahe nädala sündmused siiski näidanud seda, et kogu selles kaubanduskonfliktis on üks tõsine poliitiline mõõde ka. see väljendab Venemaa avatud ja suurenevat survet Ukrainale äh, vabakaubanduslepingu ja äh, laia ja kõikehõlmava vabakaubandustsooni loomise kontekstis Kremli ametnikud on pressis öelnud, et assotsiatsioonilepingu allkirjastamine tooks endaga kaasa äh, tollimenetluse pideva äh, pingestamise Ukraina ja Venemaa vahel. Glasjev, keda tsiteeris äh, suursaadik Putini nõunik, siis ütles, et taolise lepingu allakirjutamine oleks, tooks kaasa enesetapu Ukraina jaoks ja ta ütles, et Euraasia tolliliit äh, peaks Ukrainaga loobuma vabakaubanduslepingust, kui Kiiev taolise lepingu Euroopa Liiduga peaks äh, sõlmima. Moskvas äh, esmaspäeval toimunud kohtumisel ütles seesama nõunik, et Ukraina jaoks oleks katastroofiline selline mm, asjade areng ja Venemaa sooviks seda kõikide vahenditega vältida. see on otse tsitaat eelmise nädala neljapäeval ütles president Putin välja oma seisukoha, et see assotsiatsioonileping seab väga karmid tingimused eh, Ukrainale ja et Venemaa kavatseb oma turgude kaitseks kaitsemeetmed vastu võtta, kui see kokkulepe allkirjastatakse. see kõik näitab seda, et see hiljutine piirikonflikt Ukraina-Venemaa piiril on ainult hoiatuseks eh, enne midagi märksa suuremat kui äh, Ukraina peaks äh, selle assotsiatsioonilepingu allkirjastama Euroopa Liiduga siis. reaktsioon, mille andis komisjon seda koostöös äh, välisteenistusega on olnud väga selgesõnaline. kõigepealt kaubanduspoliitika eesvastutav ja ka volinik Füüle võtsid äh, oma seisukohad. Äh, ma tuletaksin meelde, mis nad on öelnud. Äh, kõigepealt Ukraina suveräänse riigina saab langetada ise oma seisukohad rahvusvaheliste kokkulepete osas. Teie esimees viitas Helsingi kokkuleppele ja ma tuletaksin meelde, et Helsingi kokkulepe on meie partnerlus- ja koostöölepingute aluseks mitte ainult Ukrainaga sõlmitava lepingu aluseks, vaid ka Venemaa Föderatsiooniga sõlmitava lepingu aluseks. Ukraina on korduvalt avaldanud soovi poliitilise assotsiatsiooni ja poliitilise integratsiooni teed käia ta näeb selles äh, peamist äh, mõõdet äh, majanduse, riigi majandusliku ja poliitilise süsteemi kaasajastamiseks. see kokkulepe ei takista Ukrainat ja ma ütlen veel kord, ei takista Ukrainat välja arendamast konstruktiivset suhet Euroosia tolli liidu raames seda senikaua, kuni see vastab WTO reeglitele ja seda senikaua, kuni see ei äh, räägi vastu äh, meie äh, vabakaubanduslepinguga. Euroopa Liit seega arvab, et igasugused hoi-, ähvardused Venemaa poolt Ukraina suunas selle lepingu allakirjutamise osas on vastuvõetamatud. Euroopa Liit on veendunud, et assotsiatsiooni leping, kui Ukraina teeb selge, selgeid avaldusi selgeid samme ja tagab arengu äh, verstapostide täitmiseks, on äh, alla kirjutatud allakirjutamiseks valmis novembris. see positsioon, mille Euroopa Liit on põhimõtteliselt võtnud oma verstapostide osas, äh, ei ole tänaseks muutunud ja ei muutu ka nende viimaste arengute kontekstis. on oluline märkida seda, et Euroopa Liit tunneb tõsist kaubanduslikku muret nii Venemaa kui ka Ukraina suunas ja eeldab, et äh, väga kiired lahendused leitakse nende konfliktide jaoks. eriti arvestades Venemaa WTO-ga äh, ka kaasnevaid kogemusi, volinik Füüle, kohustusi, vabandust, volinik Füüle kohtus eile Ukraina presidendi äh, nõuniku Klujeviga ja siseministriga, kes praegu neid verstaposte detailselt analüüsivad äh, ja äh, väga selget äh, toetust ähm, avaldati seoses hiljutise kaubanduskonfliktiga, aga saadeti välja ka väga selge sõnum nende kaubandusraskuste lahendamise osas me oleme olnud sama selgesõnalised, Euroopa Liit arvab, et ähm, selleks, et luua assotsiatsioonilepinguks soodne õhkkond, on Ukraina huvides selgeid samme astuda selleks, et nendest kaubanduskonfliktidest üle tulla ja et vältida protektsionistlike kaubandusmeetmete vastuvõtmist. see, mis puudutab gaasi ja söetooteid ähm, Äh, see puudutab siis ka tariifide tõstmist. nüüd vaatamata äh, Ukraina äh, kaubandusraskustele on siiski kaubanduslepingu sätteid võimalik rakendada isegi ka väga rasketes valdkondades, näiteks Ukraina on kantud nende riikide nimistusse, kes saavad nüüd siia meie turule eksportida kanamune ja linnuliha ja äh, Ukraina eksport äh,, kui ta vastab kvaliteedinõuetele, saab ka juurdepääsu Euroopa turule. nüüd äh, päritolu küsimus, nimelt on äh, Venemaa esitanud argumendi, et Venemaale jõuab tänu sellele kokkuleppele tohutult Euroopa ja Türgi toodangut. ma tuletaksin meelde, et äh, Venemaa ja Ukraina vaheline vabakaubandusala äh, SRÜ osana äh, need Euroopa tooted, mis tulevikukanalite kaubu jõuavad Ukrainasse, ei kvalifitseeru äh, erisoodustuste alla minevate toodetena äh, edasiekspordil Venemaale. ei ole sellist erikohtlemist ähm, äh, nendele ette näha, sellepärast et tegemist ei ole Ukrainast pärit toodetega, vaid Euroopa Liidust. ja seega vabakandmuslepingute sõlmimine kolmanda osapoolega ehk siis teisisõnu Euroopaga äh, seda ei saa kasutada põhjendusena tollimenetluste karmistamiseks. on täiesti selge see, et äh, karmimad tollikontrollid Venemaa ja Ukraina vahel hakkavad mõjutama ka Euroopa ettevõtete tegevust nendes kahes riigis. ehk teisisõnu, meie ettevõtted, kes on äh, investeerinud nendesse riikidesse ja seega äh, ka meie huvides on vältida igasugust äh, kaubandussõda kahe partneri vahel. niimoodi me peaksime neid probleeme lahendama ja WTO standardeid kasutama. ma tahaksin rõhutada veel seda, et assotsiatsiooni kokkulepe, seda ei sõlmita äh, Ukraina äh, suhete hinnaga Venemaa või teiste riikidega. me oleme vastupidi seisukohal, et need lepingud pakuvad tohutuid uusi võimalusi kõikidele Ukraina turul tegutsejatele, olgu nad siis Vene päritolu, Türgi või Euroopa päritolu või ükskõik millist teist päritolu. ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, et me loomulikult kavatseme olukorda seirata väga pinevalt ja hoida äh, üleval äh, pideva dialoogi kõikide osapooltega. välisteenistus ja Euroopa Komisjon kavatsevad parlamenti hoida kursis edasiste arengutega ja sealhulgas ka teie kaubanduse eest vastutava äh, komisjoniga oleme pidevas ühenduses. suur tänu, ütleb härra esimees. nüüd on meil äh, aega jäänud väga napilt järgi, sellepärast et ja sellepärast ma paluksin teie sõnavõtt palutud teha lühidalt ja kõnelejate nimekiri juba ongi lukus. sellepärast, et kujutage ette, meil on ainult kümme kõnelejat veel jäänud härra Demesmaaker on viimane ja nüüd on kõnelejate nimekiri tõesti suletud. poolteist minutit, palun kui vähegi võimalik, poolteist minutit kõigile. härra Saarjus Volski, palun. Euroopa Rahvapartei nimel lubage mul tänada härra esimeest selle eh, debati korraldamise eest. aega on tõesti vähe ja äh, tahan öelda ainult nii palju, et on väga äh, tore, et äh, meie üsi, ühispositsioon jõudis nii kiiresti avalikkuse ette. augustikuu on tavaliselt see kuu, kus Venemaale ikka meeldib meid üllatada aga me peaksime vaatama asjale laiemalt, me ei räägi ainult kaubandusest selle konflikti puhul, see, me ei räägi ainult Ukrainast, vaid ärgem unustagem ka Moldovat ja Armeeniat. tegelikult on jutuks siin kogu idapartnerluspoliitika ja see, et Venemaa on küsimärgi alla seadnud kogu selle partnerluspoliitika. tegemist on e, olukorra pingestumisega ja ilmselt taoliseid meetmeid kasutatakse ikka ja jälle ja idapartnerluse puhul ilmselt meil Venemaaga geopoliitilised huvid põrkuvad. me peaksime kasutama äh, meie käes olevaid pehmemaid meetmeid. Äh, kasutatakse piitsa ja prääniku poliitikat, äh, gaasikaubandus, külmutatud konfliktid. Venemaa ja Aserbaidžaani vaheliste suhete pingestumine, need on kõik äh, näited äh, sellele, et Vene, sellele, et Venemaa on välja saatmas väga tugevaid äh, signaale tundub, et nüüd kasutatakse siis tolliliitu Euroopa Liiduga assotsieerunud liikmete osas. Euroopa Liit on osa sellest konfliktist ja seega me ei saa jääda ainult vaatlejateks. nii Euroopa Liidul kui ka Ukrainal on õigus vabaks valikuks ja sellepärast peaks Euroopa Komisjon lähenema asjale laiemast vaatevinklist ja ei peaks keskenduma asjale kui äh, kaubanduskonfliktile me peame kaitsma Ukraina vabadust ise valida. kui tegemist peaks olema lakmustestiga Ukraina jaoks, siis Ukraina peab üles näitama seda, et nad vastavad nendele tingimustele, mille me oleme seadnud, Tõmošenko küsimus, valimissüsteem ja nii edasi, ja et me peaksime kasutusele võtma intensiivsemaid poliitilisi meetmeid <laughs> ja need küsimused tuleb kõik G20 kohtumisel esitada. Euroopa Liit peab võtma vastu uue positsiooni äh, ja resolutsiooni üheksandal, kümnendal äh, septembril kolmandate osapoolte surve kohta äh, esimees, te saate aru, et isegi mina ei saa Jassekit, kui ta on käima läinud, peatada. aga ma olen täiesti veendunud, et Marek on siiski viisakas inimene ja tuleb mulle vastu suur tänu, härra esimees. mulle tundub, et meil rohkem eh, seisukohtade osas ju erisusi ei ole selles osas, eh, mida on öelnud Euroopa Komisjoni esindaja ja mida ütles härra Sarjus Volski kõik need sündmused eh, annavad meile väga hea ülevaate ühest mehhanismist. see mehhanism on siis see, et Kreml on seni on äh, üritanud äh, Ukrainat äh, kontrollida. Nad on üritanud meile teist muljet jätta, arvates, et seda assotsieerumislepingut ei allkirjastata ja seni nad on kasutanud pehmemaid meetmeid Ukraina mõjutamiseks. lisaks sellele on Venemaa äh, rahastanud ka suurt kampaaniat Ukraina vastu ja äh, rahastanud kampaaniat Ukrainas äh, Euroopa Liidu vastu. aga see ei ole toonud tulemusi. Venemaa on nüüd siis ülbelt, nii nagu ikka, alustanud Ukraina ähvardamist seekord ei ole siis oma kahurid nad suunanud oligarhide vastu, vaid rahva vastu. sellepärast, et äh, just nende saatus on ju kaalul. nii et äh, ähvardavad nad Ukraina rahvast. me peaksime reageerima, reageerima aga tsiviliseeritult Venemaa peab mõistma, et äh, praegu õigusi ei rikkudes nad on mängule, kaalule pannud ka enda põlevik, äh, minevik, tulevikku. Rebecca Harms vedas äh, tundub, et ajaliselt läks nüüd natuke paremini ja Rebecca Harms kindlasti järgmisena peab täpselt kinni suur tänu, suur tänu selle kutse eest, suur tänu kutse eest pärast neid üllatavaid arenguid. minu fraktsiooni jaoks on täiesti selge, et ei olnud üllatav see, kuidas Venemaa reageeris. ma arvan, et selles arutelus tuleb meil jääda rahulikuks. me soovime assotsieerimislepingut, me soovime paremat, demokraatlikumat ja paremat ka, parema majandusega Ukrainat meie ei ole seda assotsieerimislepingut äh, kunagi kasutanud äh, relvana Venemaa vastu nii Ukrainas üleüldiselt kui ka Kiievis olen ikka ja jälle öelnud, et ma olen veendunud, et nii nagu Euroopa Liidul on vaja toimivaid kaubandussuhteid Venemaaga, on ka Ukrainal vaja toimivaid kaubandussuhteid Venemaaga. ma olen veendunud, et selles konfliktis äh, peab äh, Äh, Brüssel Moskvas ukrainlasi toetama. me ei saa praeguse olukorraga leppida, sest WTO reegleid rikutakse, aga teiselt poolt olen ma veendunud, et me peaksime oma nõuded, äh, nõuete üle assotsieerimislepingu äh, osas äh, rahulikult läbirääkimised lõpetama, ma olen veendunud, et see protsess lõpeb edukalt, äh, ma ei näe siin probleemi mitte ainult Venemaal, vaid ma leian, et me peame nõudma ka siin suvalise õigusmõistmise lõpetamist, Tõmošenko vabastamist, ka need on näiteks kaks lepingut, mis tuleb täita, enne kui need lepingud, kui soovitakse seda lepingut sõlmida, nii et kõike head teile, Ukraina ja palju edu Vilniuses, suur tänu ja härra Koval! suur aitäh! täiesti õige on öelda, et me ei kõnele ainult suurtest tööstuskonglomeraatidest, me räägime töökohtadest, töökohtadest Ukrainas ja samuti räägime oma usaldusväärsusest. küsimus on selles, mida me peaksime tegema Äh, kui me oleme olukorras, kus äh, läbirääkimisi peetakse assotsiatsioonilepingu üle ning äh, me palume, et Ukraina pool teeks omalt poolt veel viimased ettevalmistused Äh, meie saame sellest kokkuleppest samuti kasu, tegemist on kokkuleppega, mis on kasulik mõnele poolele ning meie konservatiivide fraktsiooni seisukoht on alati olnud selline, et äh, äh, nagu ta on olnud ja loomulikult Venemaa ajakirjanduses on meid kritiseeritud, aga meie peaksime keskenduma sellele, mida meie saame teha. järeldus, mida saame viimastel päevadel toimunust teha, on järgmine. me peame olema vaprad äh, ma võib-olla šokeerin teid, daamid ja härrad, see assotsiatsioonileping ei tuleks äh, Vilniuses allkirjastada, see tuleks allkirjastada homme, järgmisel nädalal, kas Kiievis või Brüsselis. see tuleb teha nii kiiresti kui võimalik me oleme võimelised äh, niimoodi vähendama neid pingeid, mis äh, vahe valitsevad selle lepingu üle, niimoodi saame stabiliseerida suhteid Euroopa Liidu, Venemaa ja Ukraina vahel ning samas teha lõpu ka äh, rahutustele, mis valitsevad Moskvas. probleemi lahendamine on Ukraina ja Euroopa Liidu kätes, suur aitäh! aitäh, härra Liisek järgmisena! aitäh, esimees! tahaksin alustada sellest, et tänan härra suursaadikut selle eest, et ta rõhutas äh, Ukraina valikuid. samuti tahaksin tänada äh, komisjoni esindajat selle eest, et äh, ta ütles, et me ei saa leppida Vene poole ähvarduste ja survega aga äh, samuti tahaksin tänada president Putinit, mulle avaldas väga muljet see, mis ta ütles. ning ma arvan, et me peaksime Putinile andma meditsiinipreemia, Nobeli meditsiinipreemia, sellepärast et tema äh, avas äh, paljude silmad, paljud meist ju ei uskunud, mida Venemaa soovib, millised on Venemaa strateegilised eesmärgid ma arvan, et äh, täna äh, kogu Euroopas me teame väga hästi, mida äh, Venemaa soovib, millised on Venemaa eesmärgid. teras ja gaas, eksport ja import on kõik väga olulised, aga ma arvan, et me peaksime täna kõik olema teadlikud sellest, et tegemist on ajalooliselt tähtsa hetkega Ukraina jaoks ja ka Euroopa Liidu jaoks. ning Euroopa uks Äh, Ukraina jaoks äh, ning äh, teiste partnerite jaoks peaks olema avatud. järgmisena ähm, härra Kavaleski, ähm, tegemist on väga tõsil, tõsise rünnakuga, mis on suunatud Ukraina suveräänsuse piiramisele. samuti on kaalul praegu meie usaldusväärsus. Euroopa Liit Äh, on osaliseks selles konfliktis ja me ei saa äh, teha nägu, et äh, tegemist on vaid Ukraina ja Venemaa vahelise probleemiga. seetõttu peab Euroopa Liit reageerima väga selgelt. Euroopa Parlament peab samuti reageerima Äh, otsekoheselt ma arvan, et me peaksime ette valmistama resolutsiooni eelnõu oma järgmiseks täiskoguks ja selles resolutsioonis peaksime hukka mõistma Venemaa poole katsed äh, sekkuda Ukraina siseasjadesse. samuti peaksime äh, selles resolutsioonis ütlema, et meie toetame seda vaba, seda assotsiatsioonilepingut Euroopa Liidu ja Ukraina vahel. ning me peaksime väga selgelt välja ütlema ka selle, et äh, see, oma seisukohad ka komisjonile ja nõukogule. Äh, see resolutsioon tuleks septembrikuus vastu võtta. aitäh. härra Landsbergis järgmisena aitäh, Elmar! meie siin Euroopas oleme olukorras, äh, mis on tõesti väga oluline, me oleme jõudnud ajaloolisse äh, ristteele nii Euroopa kui ka Ukraina jaoks. Äh, need meetmed, mida me Äh, oleme siiani rakendanud, äh, enam ei toimi. Venemaa on asunud oma huvide ka kaitsele. asi äh, sellega veel ei lõppe. kui Venemaa, Venemaa on tähendanud öeldud, et nemad ei ole teiste vabaduste vastu. igasuguseid vabadusi tuleb kaitsta, neid ei tohi kõrvale tõrjuda ja rikkuda Venemaa või kellegi teiste huvides Äh, me oleme Molotov-Ribbentropi praktist, nagu näete, natuke edasi arenenud siiski. Äh, kokkulepped, äh, millest me praegu kõneleme, olgu nende allkirjastamine siis teatud tingimustega seotud või ei, milliseid tingimusi mõlemad pooled esitavad, on kõik teisejärguline kokkulepe on saavutatav siis, eh, kui nii Euroopa Liit eh, kui ka Ukraina näitavad üles piisavat tahet eh, vastastikuseks lähenemiseks ning soovivad olla koos. ja on vastu igasugustele ähvardustele ja survele aga selline tahe vajab veel näitamist mõlemalt poolelt. me võime küll näha ja tunda äh, seda tahet, aga samas me saame aru, et kogu Euroopa Liit selles küsimuses ikkagi veel väga ühtne ei ole. ja täpselt sama võib öelda ka Ukraina kohta, ka seal on teatud jõude, mida Venemaa praegu ära kasutab. Äh, oligarhe võib-olla või mõningaid muid jõude ning üritab äh, ne, niimoodi Ukrainat lõhestada, seda ühtset seisukohta lõhestada. meie peame olema ühtsed, peame olema ühtsed positiivsel moel ja see on võimalik, aitäh. Äh, aitäh ja härra Steer järgmisena. aitäh, on selge, et äh, et suhted on muutunud üha keerulisemaks ja mitte üksnes Euroopa Liidu ja, ja lääneriikidega, eh, vaid ka kahepoolsed suhted Venemaa ning eh, eh, Ukraina ja Euroopa Liidu vahel on muutunud üha halvemaks ning sellises kontekstis äh, me tõesti ähm, äh, näeme ka praegust Ukraina olukorda. mul on äh, lühike küsimus kolleegile välisteenistusest. Äh, kas me võime siin järeldada, et me oleme jõudnud sellisesse pingete faasi ja millised oleksid selle olukorra tagajärjed, kuidas vältida kahe tuhande üheksanda aasta olukorra kordumist? härra Piilan järgmisena. aitäh, ka mina Äh, tahaksin kõigepealt äh, tänada äh, esimeest selle kohtumise korraldamise eest ja komisjoni esindaja juba ütles, et Venemaa tihtipeale tekitab selliseid probleeme augustikuus, kui on suvepuhkused nii et, et äh, me ei peaks praegu olema üllatunud ning äh, tahaksin tänada komisjoni selle eest, et nad on valmistanud ette siis meie seisukoha. Venemaa kavatsused on üsna selged äh, Venemaa pool on need ähvardused väga selgelt Kiievi aadressil välja öelnud. me ei peaks mõtlema sellele, et asi puudutab ainult kaubandust. Venemaa on taas tõstatanud gaasihindade teema, aga rohkem on loomulikult äh, kaalul geopoliitilised huvid, nagu ütles härra Saarjus Volski. meie äh, oleme selle konflikti osapooleks, äh, sellepärast et asi puudutab assotsiatsioonilepingu allkirjastamist. seega meie reaktsioon peaks olema väga selge ja otsustav nii komisjon kui Euroopa Parlament oma resolutsioonides või avaldustes peaksid olema väga selgesõnalised. mul on küsimus tema ekstsellentsile härra suursaadikule, tahaksin teda tänada sissejuhatava sõnavõtu eest. ma arvan, et kogu probleem näitab, kuivõrd oluline on, et Ukraina allkirjastaks selle assotsiatsioonilepingu aga seda assotsiatsioonilepingut äh, võivad ära kasutada ka Ukraina äh, vaenlased, näiteks peaminister Azarovi äh, valitsus on rääkinud eraldi tollimäärustest. proua Omen Reuten Äh, ma teen lühidalt, äh, aitäh nende sõnavõttude eest, tegemist on hetkel kaubanduskonfliktiga, mis põhimõtteliselt äh, saaks leida lahenduse Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames. aga ma kuulsin, kuidas suursaadik ütles, et et nad soovivad iga hinna eest, et see assotsiatsioonileping sõlmitakse novembris, et see jõuaks novembris Euroopa Parlamendi ette. ja see tähendab, et teie jaoks on ka poliitilised tagajärjed, nagu proua Harms juba ütles, õigusriigi põhimõtted vajavad järgimist. seega teie jaoks tähendab see seda, et kui te soovite, et see assotsiatsioonileping allkirjastatakse, siis äh, kas te olete valmis pidama kinni kõigist nendest äh, punktidest, mis on te tegevuskavas kirjas ja eriti nendest, mis on seotud õigusriigi edendamisega? ja härra Temesmaaker viimasena. aitäh! Ähm, siin valitseb üsna suur üksmeel ja see valmistab mulle heameelt Äh, ma toetan täielikult äh, teie seisukohta, härra esimees, et äh, Ukraina peab langetama otsused suveräänselt ja sõltumatult. tema otsused ei tohi sõltuda Venemaa survest, Venemaa surve on lubamatu. mina olen korduvalt käinud Ukrainas, olin seal ka siis, kui puhkes minikaubandussõda ma arvan, et tegemist on äh, Venemaa strateegia selge ilminguga. Nad äh, soovivad saavutada teatud geopoliitilisi eesmärke ja selles ei ole mingit saladust. venelased äh, on selles osas täiesti avalikud. eile lugesin ühte üsna huvitavat artiklit ühest Vene ajakirjast kus äh, sellest räägitakse täiesti avalikult, on täiesti selge, et Ukraina inimesed vaatavad Venemaa suu-, vaatavad Euroopa suunas, nad on äh, sidunud oma lootused Euroopaga, Ukraina on riik, millel on suur potentsiaal, kus on väga töökad inimesed, äh, on tegu riigiga, mis vajab Euroopa investeeringuid ning see, mida Venemaa praegu teeb, ei ole küll hea naabri käitumine aga loomulikult äh, Ukrainal on ajaloolised sidemed äh, Venemaaga ja, ja mm, ma arvan, et äh, mõlemad riigid jäävad naabriteks ja loodetavasti on nad tulevikus head naabrid ja Venemaa ei hakka kive või, või kaikaid kodarisse loopima. aitäh! härra suursaadik, palun, kallid sõbrad, mul on kõigepealt kolm tähelepanekut. kõigepealt Ehm, mulle avaldab ehm, väga sügavat muljet see toetus, mida Euroopa Parlament on avaldanud Ukraina seisukohale assotsiatsioonilepingu allakirjutamise osas ning samuti ehm, selles tolli- ja kaubandusvaidluses Vene Föderatsiooniga. tervitan teie toetust väga. teiseks Äh, kaaluge neid ettepanekuid, mida ma oma sissejuhatavas sõnavõtus tegin, ma rääkisin seitsmest punktist, äh, mida tuleks teha äh, kolmanda, kolmandaks tahaksin teile veel kord kinnitada, et Ukraina on otsustanud Äh, saavutada käegakatsutavaid edusamme just nimelt selleks, et vastata nendele kriteeriumitele, mis Välisasjade Nõukogu järeldustes äh, detsembris kaks tuhat kaksteist paika on pannud. ütlen väga selgelt välja, et meie ei taha kasutada praegust vaidlust Vene Föderatsiooniga äh, selleks, et mitte, et hiilida kõrvale nendest kohustustest, mis me võtsime detsembris kaks tuhat kaksteist me oleme selles valdkonnas teinud väga palju edusamme ning veel kord äh, tahaksin äh, väljendada siirast tänu äh, komisjoni esimehele ja teile kõigile selle toetuse eest, mida te olete üles näinud, te võite loota Ukraina peale, me oleme valmis töötama konstruktiivselt Venemaa Föderatsiooniga selleks, et lahendamata probleemid lahendada strateegilise partnerluse vaimus. suur aitäh! ja nüüd välisteenistus. Äh, mul on väga hea meel näha, et äh, meil valitseb siin laiapõhjaline üksmeel äh, selle üle, mis toimus ja mis on toimumas ja samuti selle üle, kuidas olukorraga toime tulla. maailma Kaubandusorganisatsiooni põhimõtetest tuleb kõigil osapooltel kinni pidada ning loomulikult on igal äh, riigil Helsingi lõppakti kohaselt äh, vaba valikuõigus ja seda tuleb austada. me lähtume oma tegevuses nendest põhimõtetest, äh, mitte kellegi huvides ei ole luua kunstlikke poliitilisi pingeid ja majandusprobleeme. kõigi huvides on see, et meil oleks paremad kaubandus- ja investeerimistingimused valikud, mida riigid on teinud, neid tuleb austada ja mitte neid takistada ning neid küsimusi äh, arutatakse edasi kõikidel tasanditel ning äh, loomulikult äh, kindlasti G kahekümne tippkohtumisel on võimalik samuti neid teemasid käsitleda, aitäh! suur tänu, suur tänu teile, suur tänu ka kõigile kolleegidele, tundub, et nägite kõik, oleme ühel meelel ühel meelel selles osas, et Venemaal ei ole mitte mingit õigust käituda nii, nagu ta käitub, teiseks meie soovime, et assotsiatsioonileping äh, Ukrainaga kirjutatakse alla Vilniuses ja kolmandaks me loodame, et Ukraina valitsus annab meile ka võimaluse sellele alla kirjutada. Need on need kolm äh, äh, küsimust, mis on tähtsad ja mulle tundub, et äh, lootuskiir äh, nende küsimustega tegelemiseks on olemas ja tegelikult on ka hädavajalik sellega küsimusega. nüüd palun Ukraina opositsiooni esindajad, palun tulge siia ette. Come here, yeah. If you could, they want to come here. suur tänu, päevakorrapunkt number kolm, ette on nähtud täpselt pool tundi, eelmisega saime täpselt tunni aega hakkama. nii et nüüd teen ettepaneku, et igaüks saab kümme-viisteist minutit sõna selleks, et teha sissejuhatus ja siis on meil võimalus ka küsimusi esitada. peame lõpetama täpselt pool üks, olete nõus? hästi, kes teist alustab okay.? Vitali lugupeetud härra esimees, lugupeetud äh, väliskomisjoni liikmed Euroopa Parlamendis. mul on väga hea meel täna osaleda teie koosolekul ja teie ees rääkida. meie parteil on väga hea meel, et te olete pööranud nii palju tähelepanu olukorrale Ukrainas ja teete seda pidevalt, mõeldes äh, Äh, demokraatliku opositsiooni toetamise peale Euroopa Parlamendi poolt. täna on päevakorras üks arutelu. Venemaa viimased kaubandussanktsioonid Ukraina vastu. mis on vastuolus kahepoolsete mitmepoolsete lepingutega ja ka WTO reeglitega. Pole mitte mingi ime, et seepärast on äh, Ukraina väga ärritunud. me oleme väga tänulik Euroopa Liidule äh, selle eest, et võimalikult kiiresti reageeriti olukorrale ja mõisteti hukka Venemaa käitumine. ei ole esimene kord, kui Venemaa võtab vastu selliseid sammu, kuid kunagi pole neid tehtud nii sü süstemaatiliselt äh, ja küüniliselt ühel ajal üritatakse Ukrainat ähvardada selleks, et äh, ta surve alla seada ja äh, et Ukrainas kirjutaks alla assotsiatsioonilepingule Euroopa Liiduga ehk meid soovitakse nõrgestada tegelikult äh, Venemaa valitsus isegi mitte ei ürita oma poliitilisi eesmärke salajas hoida järg, nagu öeldud, täna arutab Ukraina parlament seda küsimust. me oleme veendunud, et Ukraina peab kasutama kõiki võimalikke meetmeid selleks, et kaitsta oma huvisid Venemaa eest. eriti tuleb meil võidelda ähm, tsiviilse ümber äh,, tsiviilse käitumise põhimõtete eest ja tuleb hoolitseda selle eest, et äh, Venemaa peab kinni Äh, levinud äh, üksteise kohtlemise äh, reeglitest. praegune kaubandussõda näitab, et Venemaa jaoks on see kokkulepe tähtis selle lepinguga sõlmimine või mittesõlmimine ei mõjuta mitte ainult Ukrainat, vaid väga palju teisi riike sealses piirkonnas. me oleme realistlikud ja saame väga hästi aru, et meie ühiseks eesmärgiks on assotsieerimislepingu sõlmimine ja selle rakendamine. ja me teame, et meil tuleb täita Euroopa Liidu poolt esitatud tingimused, kuid me teame ka, et me näeme ka, et Ukraina valitsus ei ole neid vajalikke samme valmis tegema opositsioon Ukraina parlamendis on ühel meelel ja me soovime äh, järgmisel parlamendi äh, Äh, istungjärgul äh, teha vajalikud äh, sammud selleks, et meil oleks võimalik jätkata läbirääkimistega assotsieerimislepingu üle. peale selle tuleb meil teha kõik endast olenev selleks, et valitsus need seadused vastu võtab ja hoolitseb ka selle eest, et seaduse tekstid on kirjutatud nii, et nad toetavad meie integratsiooni Euroopa Liitu enne kui Euroopa Liit oma lõpliku otsuse vastu võtab, tahan teile veel meenutada, et assotsieerimisleping on tõhusaks meetmeks opositsiooni jaoks, selleks, et meil oleks võimalik praeguse Ukraina valitsuse tegevust mõjutada. selle lepingu kaudu oleks võimalik demokraatlikke põhiväärtusi paremini kaitsta ja see annaks meile ka uusi võimalusi tagada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, vabade ja õiglaste valimiste äh, korraldamine. selle lepingu äh, sõlmimine aitaks ka opositsioonikandidaatidel oma valimisprogrammi paremini kokku panna. teiselt poolt, kui seda lepingut alla ei kirjutatakse, siis Ukraina autoritaarne valitsus kasutaks seda argumendina selleks, et demokraatlikest väärtustest äh, äh, veelgi rohkem lahti öelda. mina võin teile kinnitada, et demokraatlik opositsioon teeb kõik selleks, et ametis olev valitsus peab sellele lepingule alla kirjutama. peale selle oleme me veendunud, et sellel lepingul on väga suur tähtsus ka poliitiliste vangide küsimuse lahendamisel Ukrainas. siinkohal mõtlen eriti just Julia Tomošenko peale. see ülesanne, Julia Tomošenko vabastamine on meie poliitiliste prioriteetide nimekirjas esimene. suur tänu tähelepanu eest, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab uude partei juhina sõna härra Arseni Jatsenjuk. Äh, vabandust, härra Klõtško on siiski äh, Udessina juht ja härra Jatsenjuk on äh, Patkivšõna juht. härra esimees, austatud parlamendisaadikud, me hindame kõrgelt võimalust sõna võtta teie ees ja pöörduda selle kõrgeaulise publiku poole. võtan asja kokku lühidalt. Ukraina opositsioon on veendunud Euroopa integratsiooni toetaja. me oleme seisukohal, et see leping allkirjastatakse novembris ja meie Ukraina opositsioonima, opositsioonina teeme endast kõik selleks, et see tehing sõlmitaks. me toetame seda seadusandlust, mida on kojas vaja selle lepingu jaoks. oleme juba esitanud terve rea seaduseelnõusid ning me oleme palunud eh, erakondi ja presidendi vastu võtma see seadusandlus selleks, et vastata võtmekriteeriumitele, eeltingimustele, eh, mis tuleb täita enne selle lepingu allkirjastamist. tuletaksin teile meelde, et kolm võtmekriteeriumi, mis on eeltingimuseks on äh, tõesti need sammud, mille Ukraina valitsus peab astuma ja me arvame, et Ukraina valitsus need ka ellu viib. kõigepealt äh, esimene nõudmine äh, valikulise õiguse kasutamine ja Timošenka vabastamine. me oleme veendunud, et president lubab Timošenkal lahkuda riigist selleks, et Saksamaal saada vajalikku arstiabi. teine eeltingimus on kogu prokuratuuri ümberkujundamine, sellepärast et nad on üle võtnud sovjetiaegse prokuratuuri süsteemi. Veneetsia komisjonile me oleme saatnud omapoolse seisukoha ja Veneetsia komisjon oma seisukoha ilmselt ka langetab ja Ukraina opositsioon toetab selliseid seadusemuudatusi, mis tagavad selle, et äh, Ukraina prokuratuur vastaks Euroopa nõuetele. kolmas tingimune, tingimus, mis on aluseks kõikides, kõikidel demokraatlike riikide äh, valimised. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal osaliselt võltsiti valimistulemusi ja meie arvame, et vali, et valitsus ähm, viib läbi valimised viies ähm, valimisringkonnas uuesti ja nüüd paar sõna Venemaa kohta, ikka mitte midagi uut ei ole me oleme tunnistajaks sellele, et Venemaa on kuulutanud kaubandussõja Ukrainale. ma sõnastan selle ümber, tegemist ei ole kaubandussõjaga, tegemist on geopoliitilise sammuga ega mitte ainult Ukraina vastu, vaid see on äh, kinda heitmine, mis meie kaks, ma pean siin silmas Ukrainat ja Euroopa Liitu, äh, peame vastu võtma me peame üheskoos äh, reageerima sellele kindlalt ja ühtselt. tuletan teile meelde Balti riikide olukorda ja seda, mida nad tegid enne seda, kui Balti riigid liitusid äh, NATO ja Euroopa Liiduga. kahe tuhande kaheksanda aasta Bukaresti tippkohtumine, kui Ukraina palus liikmelisuse tegevuskava NATO-ga liitumiseks. Nad käitusid täpselt samamoodi Nad äh, võtsid kasutusele sarnaseid meetmeid ja võtmetähtsusega meie jaoks on see, et me peame mõistma seda, et me ei pea mitte ellu jääma, vaid äh, tänu nendele sammudele Ukraina riik ainult äh, tugevneb, me oleme tugevad üheskoos, meie all pean silmas Ukrainat osana suurest Euroopa perest. Vene Föderatsioon on äh, rikkunud tervet rida kahepoolseid ja mitmepoolseid kokkuleppeid, kõigepealt WTO reeglid ja lõpetades äh, vabakaubanduslepingud ka Venemaa ja Ukraina vahel, mille Ukraina parlament paar kuud tagasi ratifitseeris. kuid veel kord, me ei räägi siin tegelikult kaubandusest, tegelikult räägime me geopoliitikast ja president Putin ütles väga selgelt, et tolliliit ei ole majandusliit, tegemist on poliitilise liiduga ja minu seisukoht on, et Venemaa Föderatsioon ja president Putin isiklikult tahaks tuua sisse mingisugust uut versiooni äh, USSR-ist. Äh, meie oleme äh, olnud osa sellest liidust juba rohkem kui kaheksa aastat, aitab meie tee on Euroopa Liitu ja ma arvan, et kõige parem viis seda teed sillutada on selle lepingu allakirjutamise läbi. ei ole võimalik äh, Ukrainas äh, õiglaseid presidendivalimisi läbi viia läbi sel-, ilma selle vabakaubanduslepinguta kaks tuhat viisteist on tulemas valimiskampaania presidendivalimiste osas ja see vabakondadusleping on väga oluline selles kampaanias. meie tulevik on meie meelest Euroopa tulevik, kus Ukraina on Euroopa Liidus, me oleme pühendunud sellele eesmärgile ja me palume ja kutsume üles Ukraina valitsust ja Ukraina presidenti need kolm eeltingimust, mille reastasin äh, täitma, võtma vastu kõikehõlmava lähenemise ja Ukraina opositsioon on valmis koostööd tegema selleks, et selle lepinguni jõuda. meie tulevik on meie ühtne tulevik ja me oleme veendunud, et meil õnnestub see ühine tele, tulevik ka saavutada. suur tänu. suur tänu, ütleb härra esimees. härra Sarjus Volski saab järgmisena sõna. suur tänu hea kuulda, et opositsioon on ühtne selles küsimuses Euroopa integratsiooni osas. aga äh, mulle tundub, et me võime öelda ka, äh, olles ära kuulanud äh, suursaadiku ja teised Ukraina valitsuse esindajad, siis ka selles osas on meil ühised positsioonid. ja härra Äh, Jatsenjuk ütles, et te toetate valitsust äh, selles assotsieerumisteel, sellel assotsieerumisel teel ja äh, te ütlesite, et opositsioon võib olla ka valitsuse liitlane selles küsimuses ajutiselt, küll piiratud kujul, aga siiski liitlane. mina teeksin ettepaneku, et te õpiksite midagi Poola kogemusest. meie võtsime aastaid tagasi sihiks Euroopa Liidu ja öö, äh, oleme selles küsimuses öö, äh, uue, lõime sellise nii-öelda erakondi ületava koalitsiooni, kõik tegid äh, tõsist tööd parlamendis selleks, et tuhat Euroopa Liidu direktiivi üle võtta seadusandlusesse. mida ootab Euroopa Liit opositsioonilt ja valitsuselt tulemusi? ma ei taha hakata kordama neid eeltingimusi, need on kõik juba reastatud, aga enne suve Äh, oli kuulda äh, nii mõndagi äh, muret tekitavat parlamendist. nimelt ähm, väidetavalt selle assotsiatsiooni protsessi võtmeosad lükatakse edasi arutelul, nii et mul on väga hea meel, et härra Klitško ja härra Jatsenjuk võtsid niivõrd selgeid seisukohti siin ja ütlesid, et töö tuleb käivitada, sellepärast et tulemused on olulised selleks, et saavutada see eesmärk, millest me kõik oleme rääkinud nii et soovin teile edu sellel teel. ja ma eeldan, et te kaitsete järgnevate tule, tulevaste põlvkondade, mitte tulevaste valimiste huve. nüüd Marek järgmisena. suur tänu, härra esimees. väga huvitav ja põnev on kuulata mm, siin neid opositsiooni esindajaid põnev sellepärast, et nad äh, räägivad ühel häälel. ja väga hea meel on tõdeda, et veel üks opositsiooniliider on Brüsselis, äh, oleks huvitav kuulata ka tema seisukohti. aga lähen asja juurde. ma pean seda avaldust olulise äh, püha, seisukoha võtmisena seisukoha võtmiseks opositsioonierakondade poolt Rahvapartei suunas. vabandust, ilmselt jah, Rahvapartei suunas, sellepärast et te tahate nendega liituda. ja mind huvitaks see, kuidas te kavatsete selle arutelu läbi viia oma erakonna sees. Euroopa Parlament on üles näidanud äh, head tahet ja ka valmisolekut äh, Ukrainat aitama selleks, et Ukraina läheneks Euroopa Liidule. me teame, et äh, mitte kõik liikmesriigid ei ole ühtselt veendunud selles küsimuses ja ma kujutan ette, et see finišijoon teie ees enne Vilniuse tippkohtumist saab olema raske, peate ennast kokku võtma veendunult tegutsema, palju tööd tegema, sellepärast et opositsiooni hääl ja opositsiooni suhted äh, valitsuse ja presidendiga, need avaldused, äh, mille te kavatsete teha, äh, teenivad meie eesmärgi väga hästi. me räägime siin ajaloolistest ja geopoliitilistest asjadest, sellepärast et nendest peabki praegu rääkima aga terve rida asju tekitab äh, meist tuska ja muret. seisukohad seksuaalvähemuste osas, vähemuste küsimuses. härra Prokk, me rääkisime hiljuti opositsiooni liikmetega enne puhkuseid, nüüd on siis opo-, opositsiooni liidrid siin kohal aga võib-olla peaks ka enamusest kedagi kutsuma regioonide erakonnast, sellepärast et tundub, et neil ka on midagi öelda. ja võib-olla oleks äh, see, kui mõned opositsiooni ideed läbi regioonide komitee ehk enamuse äh, partei äh, ähm, avalikkuse ette jõuavad. kas meil suursaadik mitte ei olnud täna saalis? ja toona me surusime selle läbi pärast seda, kui valitsus kohal oli, välisminister äh, esindas ju valitsust, nii et valitsus oli tegelikult ruumis olemas. ja me kavatseme seda ka tulevikus samamoodi teha järgnevatel kuudel, järgmise kahe kuu jooksul kohe kindlasti, kui meil tuleb oma otsused vastu võtta. mis puudutab Vilniust ja kuidas valitsus Ukrainas ja parlament Ukrainas äh, need hädavajalikud otsused ka vastu võtab, äh, mis mängivad väga tähtsat rolli selle lepingu sõlmimises. härra Sarjus-Volski tõi oma sissejuhatavas sõnavõtus need väga selgelt välja, härra Viigand tõi need ka välja ja mina samamoodi. ning ma usun, et äh, see toob tegelikult ka kõik erinevad seisukohad ilusti välja ja nüüd saab sõna härra Kreisel Dörfle. jah, suur tänu, suur tänu, härra esimees. kaubanduspoliitika puudutab alati ka geopoliitikat. kui keegi usub, et neid on võimalik sajaprotsendiliselt eraldada, siis ta eksib. seda näitavad tegelikult arengud juba koloniaalajastu algusest peale. mind huvitab aga see, et assotsiatsi-, assotsieerimisleping kohe kindlasti sõlmitakse. see tähendab seda, et mõlema pooled peavad kinni pidama mängureeglitest. meie siin Euroopa Liidus ei saa öelda, et kui teie teete nii, siis me kirjutame selle alla, vaid see leping tuleb koostada niimoodi, et mõlemad pooled on võimelised sellele alla kirjutama. see, mida Putin nüüd teeb, ta toob palju selgemalt välja oma geopoliitilised huvid, kui teised seda teevad ja et Venemaa on kõike muud kui usaldusväärne partner selles küsimuses, seda me teame juba nagunii. kuid mind huvitab see, kuidas toimub, millised mõtted on levinud Ukraina rahva hulgas, kui palju rahvast huvitab see, mida Venemaa teeb praegusel hetkel. ja me teame ajaloost, et kaubavood näiteks gaasivoogusid on viimastel külmadel talvetel väga palju kasutatud selleks, et äh, oma huvisid läbi suruda ja ma kardan, et see juhtub ka tulevikus samamoodi. G kahekümne kohtumisel Moskvas läheb tõesti põnevaks äh, Äh, seal on võimalik hästi näha, kuidas äh, reageeritakse ja ma arvan, et seal Euroopa Liit peab tõstatama ka Ukraina küsimuse. jah, terve rida äh, konflikte praegusel hetkel maailmas muudavad Venemaa tähtsaks partneriks, kuid küsimus on selles, kas Putin on tõesti valmis ka seda vastutuskoormat kandma ja peale selle veel äh, WTO, isegi kui ta praegusel hetkel tundub äh, olevat pigem surnud kui elav, äkki peaks WTO raames äh, võimal-, võimalusi kasutama selle küsimuse lahendamiseks ja me peaksime ütlema, et meil on vaja Euroopa Liiduga kaubanduslepingut ja assotsieerimislepingut, aga ma kardan, et ainuüksi sellele loota, see oleks ka liiga äh, naiivne Lubtševa. proua Lubtševa. kas hääldasin õigesti? suur tänu, härra esimees. täna tõstatati siin väga tähtsad küsimused ja avaldused, mis tehti, olid väga tähtsad äh, seda nii Ukraina valitsuse kui ka Ukraina opositsiooni poolt kuulsime, et nii valitsus kui ka opositsioon on ühel meelel. see on väga tähtis, eriti kui mõtleme tulevaste otsuste peale, mis Euroopa Liidul tuleb vastu võtta. on väga tähtis, et kõik äh, huvitatud osapooled äh, Ukraina lõimimisprotsessis osaleksid meil tuleb kinni pidada ka assotsieerimislepingu sõlmimise ajakavast lepingule tuleb alla kirjutada ilma, et me hakkaksime siin äh, ette tõtates äh, järeldusi äh, tegema. mul on küsimused ka opositsioonijuhtidele. millised võimalused on selleks, et valitsus ja opositsioon üheskoos tegutseksid selleks, et oleks võimalik kinni, selleks, et oleks võimalik täita nõudmisi lepingu sõlmimiseks? ja teiseks, äh, mida arvab kodanikuühiskond Euroopa Liiduga integreerimise protsessis? suur tänu, härra Desmaager! suur tänu! suur tänu mõlemale opositsiooni esindajale mul on väga hea meel kuulda, et te ka tulevikus soovite Euroopaga lõimimise eest võidelda? ma olen väga tihti käinud Ukrainas, viimati selle aasta suvel ja mul on tihti ka võimalus olnud rääkida Ukraina rahvaga ja mul on jäänud mulje, et rahvas toetab Euroopaga lõimimist, kuid mul siiski oleks teile esitada üks kriitiline küsimus rahvaga rääkides näen ma tihti, et nad ei usalda poliitikat Ukrainas. Nad ei usalda ei valitsust ega ka opositsiooni ja et väga negatiivselt äh, suhtutakse üleüldse poliitikutesse. inimesed äh, küsivad endalt näiteks, et mis on üleüldse valimiste väärtus, et miks peaks minema valima, miks tuleks valimisi korraldada ja minu arvates on see väga ohtlik. kui rahva hulgas on nii suur ebausk oma poliitikute vastu ja kui nii negatiivselt suhtutakse oma poliitikutesse, siis minu arvates see hästi ei lõpe. see on minu mulje, mis mulle Ukrainast on jäänud, te võite seda kinnitada või ümber lükata. see on seotud ka korruptsiooniprobleemiga, sest korruptsioon on ikka veel äh, väga levinud. on vaja vastu võtta laiapõhjalisi reforme, millega oleks võimalik äh, välja töötada ka õiglane tööõigus. härra Pielan ja te küsisite sõna ka si-, pärast seda, kui ma olin äh, nimekirja lukku pannud, aga te peate lubama, et te räägite vähem kui minutist, sest on vaja veel ka vastata E, bardzo dziękuję, pani przewodniczący. E, e, hästi lühidalt. jah, suur tänu, härra esimees. me oleme praegusel hetkel jõudmas finišikoridori assotsieerimislepingu sõlmimise osas. tegemist on lepinguga, mille mõju me ei oska aga täielikult ette näha. ma tõesti loodan, et sellele lepingule alla kirjutatakse kas homme või ülehomme Brüsselis või siis Kiievis, kuid ma kardan, et seda ei juhtu ja sellepärast jääb meile veel äh, nüüd kaks kuud, äh, mil me peame küüsi närima ja ootama, mis juhtub. Moskval on väga palju kogemusi sellise poliitikaga, mida ka praegu läbi viiakse ja sellepärast on mul väga hea meel teilt siin täna kuulda, et opositsioon ja valitsus äh, räägivad ühel keelel otse loomulikult on tähtis et äh, parlament võtab vastu vajalikud seadused ja minu küsimus on nüüd järgmine. kas te olete praegusel hetkel jõudnud lõpusirgele äh, seaduste väljatöötamisel või võib juhtuda ja kas on tõenäoline see, et järgnevatel nädalatel need seadused ka vastu võetakse? Thank you very much. Ja będę miał bardzo krótkie pytanie. Okej. Okay. Jašek, jah, suur tänu. mul on lühikene küsimus. on väga hea, et äh, te soovite sellele lepingule võimalikult kiiresti alla kirjutada. kuid ma tahaksin teada, mida arvate teie eh, peaminister Assarovi eh, avaldusest eh, ja ka sellest, et Ukraina võib liituda tolliliiduga või kirjutab alla teatud lepingutele, mis on osa tolliliidust Venemaaga ehk mida te arvate oma riigi välispoliitikast? Landsbergis pool minutit. suur tänu ma tõesti kutsun üles valitsuse ja opositsiooni jõudma üksmeelele selles küsimuses ja oleks vaja rohkem paindlikkust teatud eeltingimuste puhul. kas äh, proua Timošenko vabastatakse äh, selle presidendi või järgmise presidendi ametiajal, kas enne või pärast selle lepingu sõlmimist, see ei peaks olema kõige tähtsam kui Vilja selle lepingule alla ei kirjutata, siis see oleks halb Ukrainale ja, ja seda ei tohiks juhtuda. Thank you. Who starts now first? kes soovib alustada, teistpidi? no, no fine, no. you start now, this time. The other way around. So uh, thank you for very important härra Jansen-Juk, suur tänu kõikide nende väga oluliste küsimuste eest ja üritan vastata neist kõigile. kõigepealt reformid Ukrainas ausalt öeldes kõige parem tegevuskava minu riigi reformimiseks oleks see, kui me allkirjastaksime, ratifitseeriksime ja ähm, rakendaksime ähm, vabakaubanduslepingut ja looksime selle vaba tsooniga ja ratast ei tule siin uuesti leiutada, ratas on juba välja leiutatud ja ja kui me selle vabakaubanduslepingu alla kirjutame, siis Ukraina on märksa Euroopa-meelsem kui kunagi varem, aga selleks, et seda saavutada, peame me üle võtma umbes üksteist seadusandlikku ettepanekut. me käivitasime mm, ühe Euroopa integratsiooni alase ümarlaua Ukrainas ja me olime väga äh, pettunud, kui äh, suurim erakond ja valitsus ei osalenud selles ümarlauas, aga me panime paika ajakava ja väga selge ülevaate seadusandlusest, mida on vaja selleks, et see mm, vabakondadusleping ja vaba tsooni puudutav leping alla kirjutada. ja me räägime siin äh, Ukraina presidendi poliitilisest tahtest ja regioonide erakonna enamuse tahtest, kas nad on valmis äh, rakendama seda kokkulepet äh, selleks, et novembris allakirjustatud kokkulepe rakendada. nüüd te küsisite poliitikute positsioonide mm, kohta Ukrainas tegelikult on nii, et ukrainlased, äh, mitte ainult ukrainlased muidugi vihkavad poliitikuid ja tegelikult äh, saavad ainult poliitikud äh, oma usaldatavuse rahva seas taastada, sellepärast et äh, meie poliitikad mõjutavad seda ja meie riigi uued poliitikud peavad selle enda südameasjaks võtma ja seda me tahamegi saavutada ja niimoodi me tahaksime toimuda. ja sellepärast meil ongi vaja neid lepinguid nüüd Euroopaga selleks, et näidata Euroop-, Ukraina rahvale, et me oleme Euroopa-meelsed ja teame, mida teha ja kuidas teha ja kellega toimetada. Teiega, meie partneritega. nüüd äh, Euroopa integratsiooni puudutav avalik arutelu üsna kummaline, äh, kui me vaatame viimaseid arvamusküsitlusi. mul on veel meeles, kui Janukovitš just oli presidendiks saanud, mida siis arvamusküsitlused rääkisid. siis äh, ütles rahva enamus justkui seda, et enamus toetab integratsiooni Venemaa kontrolli alla umbes nelikümmend kuus protsenti. Janukovitšit piit-, peeti tollal venemeelseks äh, presidendiks, aga aeg on neid murd-, näitajaid muutnud, viiskümmend kuus protsenti ukrainlastest toetab täna Vene, Euroopa integratsiooni. nii et mida rohkem äh, venemeelseid presidente meil on, seda suuremaks tõuseb Euroopa toetajate arv Ukrainas. aga mida meil on vaja, meil on vaja äh, teadlikkuse suurendamise kampaaniat selleks, et Ukraina rahvale selgitada, millist kasu toob neile kaasa Euroopa Liiduga lähenemine, kõigepealt viisarežiim ja siis tõelised muutused, ähm, õiguskord, kodanikevabaduste austamine, prokuratuur, korruptsioonivastane võitlus ja nii edasi. niimoodi me, me üritame Euroopa äh, mõtet levitada Ukraina rahva seas. Äh, tolliliit ja selle kohta esitatud küsimus. nii, mulle tundub, et Ukraina valitsus üritab siin natukene trikitada. ühelt siis on pöördutud Euroopa Liidu poolt ja teisalt äh, üritavad läbirääkimisi pidada teatud äh, suhete säilitamiseks tolliliidu alas, sellepärast et äh, Janukovitši peamised toetajad on venemeelsed valijad ja tegelikult Janukotši risk seisneb selles, et kui ta läheb Euroopa suunas ilma eh, nende valijate toetuseta, siis ta oma toetajaskonnast väga palju kaotab ja seda ei tohi unustada ka meie analüüsides. ja sellepärast meil on vaja see eh, kokkulepe allkirjastada ja meil on vaja uusi võrdsemaid tingimusi, eh, mängureegleid Venemaaga suhetes. me ei saa küll Venemaaga äh, Äh, suhteid nii-öelda üles soojendada, vaid meil on vaja uusi suhteid, meil on vaja, et Venemaa valitsus ja Venemaa president äh, austaks äh, Ukraina riigi suveräänset õigust ja selles osas on meil teie toetust vaja. ja lõpetuseks me nõuame, et valitsus täidaks need kolm tingimust, Timošenko, prokuratuur ja valimised. suur tänu! härra Klitško. ja suur tänu teie küsimuste eest. minu kolleeg äh, Arseni Jatsenjuk juba osaliselt vastas neile. ma lihtsalt veel kord äh, kinnitan kõike seda, mis ta ütles. täna on küsimus selles, et äh, kas me liitume tolliliiduga või Euroopa Liiduga ja enamus ukrainlastest äh, on otsustanud, et nemad soovivad Euroopa Liitu. väga tähtis on seda kõike ka selgelt välja öelda ja rahvale tuleb selgitada, mis kasu toob endale Euroopa Liit seitsekümmend neli protsenti ukrainlastest pole kunagi äh, väljaspool Ukrainat käinud äh, ja nad teavad ainult teoorias, millised on äh, Euroopa Liidu väärtused kui me vaatame SKT näitajaid ja kaalume tolliliiduga või Euroopa Liiduga liitumist, siis eh, inimesed tegelikult ei oska otsustada, sest neil ei ole piisavalt eh, eh, teadmisi, et seda teha. enamus ukrainlastest praegusel hetkel aga toetab pigem assotsieerimislepinguga liitumist, sest nad soovivad Euroopa Liidus elada. Euroopa geograafiliselt kuulub, vabandust, Ukraina kuulub geograafiliselt Euroopasse meie ajalugu on Euroopa ajalugu, me oleme eurooplased, aga meie elustandard on praegusel hetkel Euroopast äh, väga kaugel. Poola, Ungari, Slovakkia, Tšehhi näited äh, on meile suureks eeskujuks, need riigid on teinud suuri samme ja meie jaoks on tegemist äh, suurte eeskujudega meil on veel väga suured ülesanded täita enne Vilniust äh, ja me usume, et meil on võimalik seda kõike veel enne Vilniuse tippkohtumist äh, äh, saavutada. me teeme kõike selleks, et enda kodutööd ära teha. me räägime siin reformidest, kohtusüsteemi reformist meil on vaja veel korraldada lisaparlamendivalimised viies piirkonnas. peale selle tuleb valimised korraldada ka Kiievis. tegemist on väga tähtsa ülesandega. ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus juba, mis on meie prioriteedid. Ukraina ei saa muuta muutuda Euroopa riigiks enne, eh, kui on kõrvaldatud kõik poliitilised eh, vangid, kui nad on vabastatud. me peame tegema kõik endast oleneva selleks, et Julia Tomašenko vabastada. jah Te tõstatasite ka korruptsiooniküsimuse, tegemist on suure probleemiga, me võitleme selle vastu ja meil tuleb ka korruptsiooni osas veel väga palju reforme läbi viia. ma olen veendunud, et kõik Euroopa, kõikidel Euroopa riikidel on vaja stabiilset Ukrainat, ka majanduslikult ja poliitiliselt stabiilset Ukrainat, sellepärast et ebastabiilsus sellises suures äh, riigis äh, võib äh, endaga kaasa tuua ohtusid ka teiste riikide jaoks. see on meie arvamus, need on meie eesmärgid. me oleme veendunud, et meil on seda kõike võimalik üheskoos teha ja just seepärast oleme valinud ka Euroopa tee, seepärast tulebki assotsieerimislepingule alla kirjutada, see leping on äärmiselt tähtis Ukraina jaoks. suur tänu kõigile, kes on meid äh, toetanud ja meie Ukraina opositsiooni esindajatena teeme kõik endast oleneva selleks, et ellu viia see unistus. härra Jatsenjuk, te soovisite midagi veel G kahekümne kohta öelda? jah, Te ütlesite G kahekümne kohta, lihtsalt meenutan teile, et viimasel G kaheksa kohtumisel oli G seitse pluss üks, ma äh, tahaksin öelda, et see G kakskümmend on G üheksateist pluss üks pärast Snowdonit äh, ja Ukrainat, nii et me tõesti peame tegutsema ühel rinnal selleks, et olla edukad äh, ja G kahekümne tulemused sõltuvad sellest, kuidas meie käitume, Ukraina ja Euroopa Liit käituvad, me peame käituma ühe mehena ja, ja ainult niimoodi on meil võimalik neid äh, äh, eesmärke täita ja härra Putin peab kinni maksma lõunasöögid Peterburis, lisab härra Brock. suur tänu, suur tänu selle arvamuste vahetuse eest oleks väga hea, kui see ei oleks viimane kord, kui me räägime Ukrainast ja idanaaberlusest enne Vilniuse tippkohtumist. suur tänu teie pühendumuse eest ja ma loodan, et meil on võimalik seda koostööd jätkata.